on proua Turuneni raport noorte tööturul juurdepääsu soodustamine ning praktika internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine ja ma annaksin sõna raportöörile neljaks minutil ja seejärel on vaba mikrofon ja pärast vaba mikrofoni saab sõna äh, volinik. proua Turunen, teil on neli minutit. suur tänu, president, kolleegid, daamid ja härrad ma äh, seisan teie ees noore poliitikuna ja raportöörina ja mul on teile üleskutse. väga paljud minu sõbrad on kaotanud töö viimastel kuudel või viimase aasta jooksul ja selle asemel, et anda oma panus ühiskonna arengusse, mida nad sooviksid teha, nad peavad seisma tööbüroodes järjekorras, et leida tööd. ja see saatus on saanud osaks miljonitele teistele noortele Euroopas, kuid minu raport keskendub noorte töötusele mis on erakordselt oluline küsimus. me peame selle küsimusega tegelema. see ei saa muutuda endeemiliseks meie ühiskonnas, sest sellisel juhul ta hakkab mõjutama tervet põlvkonda, kes jääb kõrvale tööturul. Äh, viis ja pool miljonit noort inimest Euroopas äh, on mõjutatud tööpuudusest, šokeeriv ja äh, see osa määr on ebaproportsionaalselt suurem kui ühiskonnas tervikuna. see mõjutab negatiivselt mitte ainult noori, vaid ka nende perekondi ja loomulikult ka tervet ühiskonda. me teame, et viiekümnendatel selle tulemusena tekkis nii-öelda kadunud põlvkond, kuna neil puudus äh, juurdepääs tööjõuturule ja see toodab kaasa suuri kulutusi nii majandusele kui ka äh, äh, inimressurssidest. noortel inimestel on teatud ootused ja lootused, mida nad saavad teha ühiskonnal ja kui nad ei suuda leida tööd tööjõuturul äh,, nad frustreeruvad, see mõjutab tervet nende elu ja nende võimalusi elus. me peame võitlema noorte tööpuuduse vastu kõiki meie käsutuses olevate instrumentidega. see peaks olema meie strateegiliseks prioriteediks meie ettevõtmiste eh, esirinnas ja Euroopa Liidul peab olema väga ambitsioonikas strateegia, mis aitaks eh, suurendada tööhõivet ja kasvu, et Euroopas me saaksime luua töökohti noortele Äh, minu raport äh, keskendub osaliselt sellisele strateegiale ja me kutsume üles komisjoni ja liikmesriike tegema omapoolseid algatusi. kõigepealt me teeme ettepaneku selle kohta, et äh, tuleks tagada kõikidel alla kahekümne viie aastastele noortele vähemalt mitte pikema kui neljakoolise äh, tööseisaku, mille järel neil peaks olema võimalik leida tööd või minna väljaõppele, internatuuri või praktikale ja meil oleks vaja sellist hardat, et inimesed saaksid ka praktilisi kogemusi seoses nende haridusega ja et neid ei kasutataks ära kui odavat tööjõudu. me peame äh, paremini korraldama äh, väljaõppeperioodid ja äh, ametipraktika ja liikmesriigid peaksid koostama oma poolt ka sellist rakkerühmad, kes võitleksid noorte tööpuudusega ja Euroopa Liidul peaks endal olema taoline äh, rakkerühm, mis teostaks koordineerivat rolli. me sooviksime rohkem äh, vahendeid sotsiaalfondist äh,, äh diskrimineerimine tööjõuturul tuleb lõpetada, noori diskrimineeritakse nende vanuse põhjal ja seetõttu nad ei saa ka sotsiaalseid hüvitisi ega tootluse ega väärikat äh, tulu väärika tööst. Äh, me peame seda olukorda muutma, vastasel juhul seisab Euroopas ees suur kriis, äh, meil on vaja korralikke investeeringuid, on vaja reformida tööjõuturgu selleks, et luua palju parem tulevik noortele Euroopas, me vajame rohkem töid, paremaid töid, paremaid praktikavõimalusi. ja Euroopa Liit äh, tahab oma poolt anda äh, vahendeid selleks, et äh, kaasa tuua muutusi noortele Euroopas. tänan raportöörile ja nüüd on vaba mikrofon. proua Basescu, üks minut. tänan, president noorte tööpuudus Euroopa Liidus on jõudnud juba üle viie miljoni inimeseni, mis moodustab rohkem kui kakskümmend protsenti kõikidest töötudest. raske majandusliku olukorra tõttu seisavad noored veel raskema ülesanne ees, otsides korralikku tööd ja seetõttu ma leian, et liikmesriigid peaksid aktiivselt edendama noorte integreerumist ühiskonda ja tööturgu kuid seda on võimatu saavutada, kui ei tagata korralik haridus noortele Äh, noorte tööpotentsiaali ei kasutata täiel määral ära. arvestades demograafilisi muudatusi, saavad noored anda oma panuse sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamisse. ma tahaksin juurde, juhtida teie tähelepanu noortele maapiirkondadest ja statistika näitab, et noored maal on, on veelgi raskemas olukorras ja neil on veelgi väiksemad võimalused töö leidmiseks uh, suur tänu. proua Jeedri Juuska, üks minut, palun. haridus ning mobiilsus noorte jaoks on olnud mitte sugugi üks prioriteet Euroopa Parlamendis, vaid paar nädalat tagasi siin parlamendis äh, võtsime vastu läbirääkimisvolitused selles osas. ma arvan, et proua Turuneni raport näitab väga selgelt, kuidas mobiilsus ning äh, noorte väljaõpe on vajalikud ning kuidas peab aktiivselt edendama. peab äh, tunnistama, et see raport on järjekordne tõend selle kohta, kuivõrd oluline on haridus noorte jaoks. me peame andma oma parima selleks, et edendada mobiilsust noorte puhul see võimaldaks saavutada ka kahekümne, tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid. me peame muutma noorte jaoks lihtsamaks ka tööturule sisenemise. see on aktiivne vahend selleks, et võidelda töötuse vastu. töötus on tohutu majanduskasvu tõkend. seetõttu peame korralikult läbirääkimisi pidama ning Euroopa eelarvest leidma raha ka eesmärkide saavutamiseks austatud kolleegid, see nimekiri on suletud. kardan, et need, kes nüüd veel käe tõstavad, ei saa enam siin sõna võtta. Kalinovski, üks minut, palun. härra president, töötus on loomulikult Euroopa Liidu jaoks tohutu probleem, eelkõige viimastel aastatel on see niiviisi. majanduskriisi tõttu on töötus aina rohkem levinud ning levib ka noorte hulka, nende hulka, kes väljuvad ülikoolist, neil on sageli raske alustada aktiivset tööelu. see nähtus aina levib ning äh, selle ulatus on aina suurem ning äh, selle negatiivsed mõjud me liikmesriikide majandusele on tohutud. nii et peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et tagada korralik haridus noortele. aga lisaks haridusele peame üritama tagada ka, et nad saavad teha korraliku alg-, alguse tööturul, et neil on korralikult tasustatud tööd. härra Kohvirati, üks minut palun suur tänu, tahaksin tänada proua Turuneni tema töö eest. kõik statistilised andmed näitavad, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ilma ühegi erandita kannatavad kriisi all. aga eelkõige just sisserännanud ning naised ja noored on need, kes ta-, kannatavad kõige enam tööpuuduse ning kriisi tõttu. ning kahjuks on protsentuaalsed arvud küllaltki muljetavaldavad me kõik teame noori, kes ei suuda tööd leida. ning tegemist on kriisiga, mida keegi ei suutnud ettegi kujutada veel kaks aastat tagasi ja nüüd on ta meile näidanud, et kõik need struktuurimuutused, mida me tahtsime läbi viia ühiskonnas, ei ole kahjuks võimaldanud seda kriisi vältida. nii et kõik, mis on tehtud, on olnud väga, loomulikult väga oluline liikmesriigid on võtnud olulisi möödapääsmatuid meetmeid, aga noorte tööpuudus on midagi niivõrd olulist, et sellele peame andma uue prioriteedi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή την έκθεση... Προεράπτη. Euroopa Parlament selle omaalgatusliku raportiga, mille proua Turunen väga edukalt koostas, palub, et nõukogu ning komisjon töötaksid välja tõhusama tööhõivestrateegia ning seda väga lihtsal põhjusel. noortel on Euroopat vaja, aga Euroopal on ka noori vaja. ma arvan, et tegemist on sedasorti kahepoolse suhtuga, suhtega. ning see strateegia peab toimima. kui ta ei toimi, kui see suhe ei toimi, siis mõlemad osapooled kannatavad ning muutuvad vaesemaks noortel on terve elu veel ees, neil on alati teine võimalus ees, aga Euroopa on vana kontinent ning ta on liiga vana selleks, et talle antaks teine võimalus selles äh, raskes majanduskriisis. proua Figueiredo, üks minut, palun. suur tänu see raport näitab, et see, mis leiab aset noorte inimestega, on äärmiselt karm. Neil on aina raskem töökohta leida. noorte tööpuudus on enam kui kakskümmend protsenti keskmiselt Euroopa Liidu tasandil, aga mõningates riikides on ta palju enam. ning olukord muutub aina keerulisemaks. noored, kes on lõpetanud oma õpingud, neil on aina raskem leida korralikku töökohta korraliku palgaga sageli pakutakse neile praktikaid, mis ei ole üldsegi tasustatud, nad ei saa üldsegi raha selle töö eest, mis nad teevad. me teame, et noortel on töökohti vaja. Neil on neid vaja selleks, et elatist teenida, neil ei ole vaja tasustamata praktikat, neil ei ole vaja ekspluateerimist. see on täiesti vastuvõetamatu olukord meil on vaja selleks korralikku poliitikat, mis äh, võitleksid sedasorti ekspluateerimise vastu. meil on vaja luua õigusi ning töökohti. härra Rossi, üks minut, palun. suur tänu, härra president. on äärmiselt oluline, et me aitaksime noori tööturule. mitte ainult haridus ei ole oluline, vaid ka korralik integratsioon tööturule praktikate ning internatuuride kaudu see on üks peamine väljakutse, mis on meie ees, me peame midagi noorte tööpuudusega ette võtma, seda on liiga palju. räägitakse kliimamuutusest, majandusraskustest, aga kui me ei tegutse selle nimel, et edendada noorte tööhõivet, siis ul-, uksed sulguvad nende noorte ees ning nad ei leia kunagi tööd. on mitmeid meid riike, kolmandaid riike, mis ei pea kinni meie eeskirjadest ning me peaksime aitama ka neil seda olukorda parandada. proua Ruutel, üks minut suur tänu! praegune majandusolukord Euroopa Liidus on näidanud, et kui me räägime alla kahekümne viie aastastest noortest, kellest kakskümmend üks protsenti on töötunud, siis nad on väga raskesti kannatanud kriisi all ning nende töötuse määr on kaks korda kõrgem kui keskmiselt Euroopa Liidus. noored kannatavad töötuse pikaajaliste tagajärgede all, lisaks sellele on majanduslikud, sotsiaalsed tagajärjed, mis mõjutavad negatiivselt meie ühiskonda. ka majandusarengu jaoks on see kõik väga negatiivne. noored on meie tulevik me peame andma neile kolmanda võimaluse, uue võimaluse investeeringute kaudu, parema väljaõppe, hariduse ning koolituste kaudu, see annaks neile hea hüppelaua. proua Köstinger, üks minut. Euroopa noortel on vaja selgeid tulevikuperspektiive, nendel peavad olema paremad võimalused ja kindel tulevik Nad ei pea sõltuma rahaliselt teistest inimestest, nendel peab olema enesemääramisõigus, see toob kaasa optimismi. Neid tuleb aidata eh, selleks, et nad saaksid korraliku hariduse ja tulla tööturule noor sugu on praegusel hetkel odava tööjõu allikas ja see on täiesti vale lähenemine, tuleb kaitsta noori mehi ja naisi, nad peavad tundma, et nad on eh, kasulikud, et nendel on tõesti mõttekas praktika, aga mitte see, et need kasutatakse ära kui odavat tööjõudu eh, tööandjate jaoks noortel on vaja võimalusi õppida, oma oskusi parendada, me peame võitlema noorte vastase diskrimineerimisega, sest noored on meie tulevik. härra Olenjak, üks minut. daamid ja härrad, härra president, ma lugesin proua eh, Turuneni raama, eh, raportit suure huviga. ta tegeleb tõepoolest väga keerulise ja kompleksse küsimusega. noorte tööpuudusel on kaks külge. kõigepealt meie peame tegema midagi omalt poolt selleks, et eh, inimesed, kes on saanud hariduse, leiaksid endale korraliku töö. kõik meie poliitikad peavad olema suunatud niisuguse eesmärgi saavutamisele, kaasa arvatud ka ühtne põllumajanduspoliitika. kui me ühtset põllumajanduspoliitikat reformime, siis me peame mõtlema ka sellele aspektile ja leidma selle jaoks korraliku raha aga teine külg on sotsiaalsed projektid, mis tulevad ellu viia nii, et noored inimesed leiaksid endale töö, et nad saaksid luua perekondi, et nad saaksid eh, ära kasutada sotsiaalset infrastruktuuri, nagu näiteks eh, lap-, lasteaiad. tegelikult lasteaedadest on puudu ka suurlinnades, rääkimata väikestest külakestest nüüd meil on veel kaks kõnelejat ja siis on meie nimekiri suletud. härra Kelly, palun. suur tänu, härra president tõepoolest on äärmiselt kummaline, et Euroopa Liidus kakskümmend protsenti noori inimesi on tööta, see on tegelikult tragöödia, nad on haritud, nendel on eh, kvalifikatsioon ja tegelikult nad ei leia tööd, tegelikult maksavad nad eh, teiste inimeste, eh, teiste inimeste pattude eest, ahnete inimeste pattude eest, kes töötasid pankades, finantssüsteemis. meie peame midagi tegema, me peame looma õiglased tingimused, andma nendele tööd, eh, andma nendele tööd, kust nad saavad ka korralikku tasu sellepärast, et mida kauem inimene on tööst eemal, seda raskem on ta pärast töö juurde saada. me peame tegutsema praegu, kui me seda teeme praegu, siis me tõepoolest eh, aitame eh, noori inimesi ja me jääme ka sellega nendele meelde. suur tänu ja nüüd härra Terden, üks minut suur tänu, härra president, eh, proua, eh, härra volinik, eh, daamid ja härrad. mul on tõepoolest hea meel, et Tööhõive ja Sotsiaalkomisjon võttis selle raporti vastu. praegusel hetkel me peame läbirääkimisi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve osas ning tõepoolest ajastus selle raporti jaoks on väga hea me peame mõtlema noorsoopoliitikatele, mis ei kuulda tähelepanu ainult noorte mobiilsusele, vaid me peame mõtlema ka noorte inimeste õigustele. me räägimegi praegusel hetkel sellest. Need ebakindlad olukorrad, milles on noored praktikandid, kes äh, teevad praktikaid seal, kus nad võiksid päriselt töötada, kahjustavad Euroopa Liidu majandust ning eelkõige sotsiaalkaitsesüsteemi siin on mul hea meel, et minu muudatusettepanek, mis äh, nõuab, et äh, tagataks ka praktikantide töötingimused, lisati sellesse raportisse. minu arvates see raport on tõeline edasiminek Euroopa Liidu äh, praktikantide olukorra parandamisel, aitäh! Nevedalova ja Ena Lepto. proua Nevedalova, üks minut. härra president daamid ja härrad, me räägime praegu noortest inimestest, noorte tööpuudusest Euroopa Liidus, mis on praegu kahekümne ühe protsendi ringis, aga mõnes maal, mõnel maal on see protsent neljakümne kandis, see on täiesti õudne. noored on väga haavatavad ühiskonnas, kui nendel ei ole tööd, siis nad ei saa minna kodust ära, nad ei saa oma perekonda lüüa, mis toob kaasa demograafilisi probleeme. sellepärast on vaja selle Eh, teemaga tegeleda ja me peame astuma samme õiges suunas. praegusel hetkel on loomulikult tegemist üleilmse kriisiga. ja eh, me tegelikult ei tohi sellele vaatamata vähendada raha haridusele. härra eh, Serkovitš komisjoni nimel Äh, aitäh, ma kõigepealt tänaksin raportööri proua Turuneni selle raporti eest, mis tõepoolest oli väga õigeaegne ja käsitleb äärmiselt olulist teemat. nii nagu siin paljud kõnelejad ütlesid, tõepoolest äh, noored on need, kes on eriti saanud kannatada selle kriisi ajal, nende töö, töötuse määr on täiesti lubamatu ning me tõepoolest ei saa seda lubada, et iga viies Euroopa noor on tööta. seega komisjon ja mina isiklikult tunneme tõsist head meelt, et see raport on nii tore ja hea, meil on tõepoolest vaja kvaliteetseid töökohti noortele, et nad saaksid ähm, töökogemust ja kuidas nad siis eh, saaksid seda töökogemust omandada, kui nad ei tee läbi kõrgekvaliteetset praktikat või internatuuri. Eh, koolitus töökohal on äärmiselt oluline, kuid see ei tohi asendada eh, normaalset tööd, nagu siin väga paljud ütlesid majanduskriis mõjus noorsoole väga halvasti, me saame sellest täiesti aru e, ja seda on arvestatud ka e, komisjoni ettepanekus e, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohta. põhilised eesmärgid, mis puudutavad kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, käsitlevad noori, noorte inimeste osakaalu ühiskonnas, kõrgelt haritud noorte inimeste osakaalu. oluline on see, et noored saaksid nii kesk- kui kõrghariduse. komisjon tuli välja ettepanekutega selleks, et aidata liikmesriike eesmärke saavutada. me eh, tuleme välja oma konkreetsete ettepanekutega juba septembris, me tahame luua täiesti eh, kõikehõlmava poliitika, mis hõlmab nii haridust kui tööd. Eh, me eh, püüame edendada noorsootööhõivet, neid poliitikaid, mis võimaldavad noortel omandada tööalaseid oskusi, mida nendel on vaja tööturul me kasutame erilisi äh, tegevusi, et noored saaksid oma esimese töökoha tööturul. meil on konkreetsed meetmed ka noorte äh, ettevõtjate toetamiseks ning äh, meie tegevused on suunatud ka noortele, kellel on madal kvalifikatsioon, et nad saaksid jõuda tööturule, nagu ma juba ütlesin algusest saadik ma tõepoolest olen väga nõus raportööriga nende konkreetsete meetmete osas, mida ta on välja pakkunud ning selleks, et üheskoos Euroopa Parlamendiga me leiame lahenduse ja aitame noori praeguses kriisis. suur tänu, volinik ja mm, nüüd me oleme selle teema lõpetanud ning meie järgmine raport on härra Pascal Grunilt, mille pealkiri on ebatüüpilised lepingud